madame la présidente bonjour à tous euh, enfin à tous oui à quelques uns qui sont présents euh, la séance est donc ouverte et tere hommikust kõigile ma ütlen küll kõigile aga tere hommikust nendele kes on kohal istung jätkub kõigepealt on päevakorras suuline küsimus Euroopa ärikeskuste kohta Aasias ja härra Moreeral on viis minutit